toimub, arutelu lõppes ning järgmise päevakorrapunktina ehm, arutame kuut resolutsiooni projekti Sri Lanka kohta ning ma annan sõna autoritele, kõigepealt saab sõna härra Vanurde. Uh, suur tänu. Uh, Sri Lanka inimesed, uh, eelkõige tamilid, on tamili tiigrite äh, ähvarduste all kannatanud kaua aastaid. praegu on Sri Lanka inimestel vaja mõistmist ja meie abi hetkel, kui nad püüavad oma riiki suin-, suunata uuesti demokraatia ja heaolu teele. Tamili tiigrid aga tahavad veel kord Äh, oma riigile löögi anda, äh, õõnestades GSP pluss kaubandusläbirääkimisi. ma loodan, et mõistetakse, et GSP pluss on parim võimalus äh, riigi majanduse olukorra parandamiseks. praegu peaks esimeseks prioriteediks olema nende tuhande tuhandete Tamili kodanike ümberasustamine, kes on konflikti jalgu jäänud ja kes praegu asuvad laagrites ja kogu rahvusvaheline üldsus peaks siin appi tulema. suur tänu, järgmiseks härra De Rosso, poolteist minutit. tänan, härra president, ma toetan seda resolutsiooni kuigi ma arvan, et see ei ole piisavalt kriitiline Sri Lanka valitsuse suhtes aasta algupooles nägime Tamili tiigrite aladele äh, sõjaväelist lööki vaatamat- va,, arvestamata absoluutselt tsiviilelanike huvisid. maailm vaatas seda abitult ja hirmunult pealt. ja täna on öö, äh, veerand miljonit äh, Tamili kodanikku kes elavad laagrites ilma põhilise hügieenivõimaluseta. Tamili valitsus peab respekteerima oma kodanike õigusi. mina usun, et kui kiiresti ei toimu selle resolutsiooni mõistes edasiminekut, siis Euroopa Liit peaks avaldama poliitilist survet Sri Lanka valitsusele, Sri Lanka majanduse edu sõltub välist, välisotseinvesteeringutest ja Euroopa Liit peab oma võimu hakata, hakata kasutama äh, Sri Lanka inimeste huvi. suur tänu, üks minut, härra Mann. härra president, mul on kaks minutit kahekümne viie aastane kodusõda Sri Lankas paistis mais lõppenud olevat. sõjavägi on liikunud äh, põhjapiirkondadest minema ja loodetavasti see aitab kõik kaasa rahu saavat-, saavutamisele. tsiviilisikud on kannatanud äh, kodusõja tõttu, samuti tsunami ja teiste loodusõnnetuste tõttu. Euroopa Liit on tihendanud kaubandussidemeid ja on pakkunud ka palju muid võimalusi Kagu-Aasia piirkonnale, aga praegu on pall Sri Lanka võimude väravas, nemad peavad kaitsma öö, oma kodanike õigusi, paljud inimesed on põgenikelaagrites, neil ei ole seal joogivett ja nii edasi, ja organisatsioonid, kes neid aitavad Äh, muutuvad üha-üha meeleheitlikumaks, inimesed peaksid saama tagasi pöörduda oma koduküladesse, meie palume, et Rahvusvahelisel Punase Risti Komiteel oleks siin oluline roll ja muutusi tuleb teha ka ajakirjandusvabaduse ja mõttevabaduse seisukohast. kriitiliste artiklite avaldamise eest ei peaks äh, ajakirjanikud jõudma vanglasse, mina olen korduvalt Sri Lankat külastanud ja ma usun, et selles riigis on võimalik äh, uus algus, kui Tamili liidrid alustavad konstruktiivset koostööd, see tähendab, lõpetavad sidemed terrorismi, terrorismiga äh, ja asuvad äh, inimõiguste kaitse teele, ma loodan, et Sri Lanka tsiviil- elanike jaoks on sõda lõplikult läbi. suur tänu, härra Mann. järgmiseks härra Higins. mikrofoni ei ole. It's on. Yeah. poliitika, mida praegune valitsus Tamili inimeste suhtes on rakendanud, on toonud kaasa suured repressioonid üksikisikute ja gruppide vastu, kes on nendele šovinistlikele poliitikatele vastu astunud. pärast Tamili tiigrite lüüasaamist jätkub õudus ikkagi, eriti Põhja-Sri Lankal, kus kolmsada tuhat inimest öö, öö, laagritest neist kakskümmend üks tuhat last ja seal on palju haigusi, äh, nälga ja nii edasi. nüüd plaanitakse pagulasi ümber äh, koloniseerida äh, piirkondadesse, kus tamiili keele kõnelejad on enamikus ja see tähendab tulevasi probleeme. Rajapaki valitsus on tegelikult diktaatorlik. ma väga tervitan seda resolutsiooni poolset kriitikat, aga mul on reservatsioon neljanda lõigu suhtes, sellepärast et äh, sotsialistina ma usun, et geriljasõda Sri Lanka tingimustes ei anna tulemusi, inimestel on õigus kaitsta ennast valitsuse repressioonide vastu. kõige parem viis oleks ühendada Tamili ja Sinala vaesed ja töölised valitsuse repressioonide vastu ja luua olukord, kus selle riigi suurepäraseid ressursse saaks kasutada kogu maa hüvanguks äh,. Iirimaa sotsiaal- demokraatlikul parteil on sidemed oma Sri Lanka kolleegidega, kes on väga vapralt võidelnud valitsuse repressioonide vastu. suur tänu, härra Higins ja järgmisena proua Haudala äh, autorina. tänan, president kõik, mida mu kolleegid ütlesid ja tunnistajana Sri Lanka praeguse olukorda sai kinnitust, kui inimõiguste allkomisjon korraldas kuulamise selle õuduste olukorra kohta. me võime lisada vaid, et umbes kakssada kuuskümmend tuhat tamilit on oma liikumistes piiratud ja see on vastuolus rahvusvahelise õiguse ja standardite, vaatamata sellele, et konflikt lõppes juba kuid tagasi ja me samas võime öelda, et ka ajakirjandusvabandust on rangelt piiratud eile piirideta ajakirjanike organisatsioon ütles, et Sri Lanka on oma pressivabaduse poolest riikide seas saja kuuekümnendal kohal. mida me peame nõudma? me peame nõudma seda, et äh, rahvusvahelistel organisatsioonidel tagatakse juurdepääs ümberasustatud laagritesse ja kuna ees seisavad kohalikud äh, valimised, siis me sooviksime, et äh, roheliste pool sooviksime, et keel oleks nagu pehmem meie resolutsioonis. mis puudutab aga äh, kaubandusküsimusi, siis mul on hea meel, et komisjon käesoleval ajal püüab välja selgitada, kuidas Sri Lanka täidab erinevaid inimõiguste alaseid kokkuleppeid ja ma loodan, et komisjon viib läbi ka sõltumatud uuringud ning teeb järeldused sellest, kas äh, Sri Lanka tõesti on ära teeninud GSP pluss kohtlemise. suur tänu, proua Haudala. järgmisena fraktsioonide nimel härra Poselt üheks minutiks. tänan, president. kui ollakse võitja, siis tuleb olla ka helde. ja Sri Lankas ei ole väga paljud veel seda mõistnud me räägime äh, etnilisest konfliktist ja selle põhjustest, need põhjusest tuleb üle saada, selle asemel aga hirm eskaleerub ja me peame aru saama, et äh, puudub kontseptsioon tamiilidele nende õig seaduslike õiguste andmist, kuid mõlemad pooled peavad lähenema, selleks on vaja rapprošmaani, et saavutada poliitiline lahendus. vägivalda on küll piiratud, nüüd on jõutud kokkuleppeni aga äh, millised on olnud need algpõhjused? lihtsam on lõpetada konflikti ja sõda, kuid ehitada üles rahu. kui me vaatame Bosnia näidet, aastaid pärast sõja lõppu ei ole veel saavutatud jätkusuutlikku rahumeelset lahendust mulle teeb muret Sri Lanka stabiilsus, tegemist on vähemuste probleemiga, mis on püsinud sadu aastaid, see halvenes veel koloniaalperioodil ja mina ütlen, et me peaksime tegema kõik võimalikku selleks, et olla vahendajaks kahe osapoole vahel ja neid omavahel lähendada. tänan, härra Posselt, järgmisena Geringen Töödenberg. tänan, president, käesoleva aasta mais pärast Tamili tiigrite üle võidu saavutamist tundus, et kodusõda Sri Lankas lõppes. kuid siiski on riigis väga palju probleeme, mis vajavad lahendamist ja poliitilistel põhjustel on ametivõimud kinni pidanud üle kahesaja viiekümne tuhande tsiviilisiku ning äh, korda saatnud repressioone ajakirjanike vastu. ülemkohus mõistis ühele ajakirjanikule kahekümne aastase vanglakaristuse ja seda mõistis hukka Euroopa Liit. ka jalaväemiinid on ohuks inimeste elule ja tervisele. Sri Lanka ei ole liitunud Ottawa lepinguga, mis aitaks lahendada jalaväemiinide probleemi ning äh, võimaldaks ka jalaväemiinide ohvriks sattunud isikute abistamist Sri Lankalased on ära teeninud tõelise demokraatia. suur tänu, proua Geringer-Dödenberg ja järgmisena härra Deli. Monsieur le Président, mes chers collègues. tänan. juba viimased kuud varjab Sri Lanka valitsus tamilide olukorda, ta ei lase ligi välismeedia esindajad ega humanitaarorganisatsiooni esindajad Ehm, raikutakse räigelt inimõigusi, rahvusvahelist õigust. Need eh, tsiviilis-, sest tsiviilisikud, eh, kirjutatakse takse tsiviilisikuid, kes põgenesid lahingute eest. kakssada kaheksakümmend tuhat inimest on suletud eh, kolmekümnesse laagrisse, mida valvab armee. Nad võivad sealt väljuda ainult selleks, et kiireloomulist meditsiiniabi saada sõjalise eskordi saatel iga nädal tu-, sureb tuhat inimest eh, põhiliselt düsenteeriasse, nende inim-, nende elutingimused on haletsusväärsed. president Rajbatsan äh, eh, ütles, et eh, sada viiskümmend tuhat inimest on vabastatud. võttes arvesse seda tragöödiat, peab Euroopa Liit nõudma Sri Lanka valitsuselt, et et, et tingimusteta eh, vabastataks kõik tsiviilisikud, lubatakse press neisse laagritesse ja luba, võimaldatakse kohale viia ka eh, humanitaarabi. suur tänu. ja nüüd läheme vaba mikrofoni juurde. Eh, Charles Tennant. president, Londoni esindajana linn, mis on korduvalt olnud viimase neljakümne aastal terroristide sihtmärgiks, ma mõistan igati sri lankalasi, mis iganes etnilist rahvust nad esindavad Tamili tiigrite äh, sõjapidamine on andnud tõsise hoobi selle riigi arengule. Äh, president Paks, kes tuli võimule demokraatia ja oli kindlalt soovinud Tamili tiigrite üle võitu saada, äh, on nende poole hoidja, kes tahavad terrorismisse. kuid nüüd on vaja üles ehitada nendes kirjalikus tingimustes ühiskond, kus on tagatud õiglus ja vabadused kõikidele ja tagasipöördumine rahumeelse esitu-, ehit-, ülesehituse juurde äh, peaks olema nüüd valitsuse eesmärk. kuigi äh, president on üles näidanud head tahet äh, ja käivitunud mitmeid meetmeid, ma olen kindel, et selleks, et tagada õitsva ja demokraatliku Sri Lanka arengu, peab Euroopa Liit säilitama GSP pluss kaubandustingimused, mis aitab luua miljoneid töökohti ja kaudselt või otseselt äh, avaldab positiivset mõju miljonitele Sri Lankalastele. tänan, härra Tänak. järgmisena härra Kelly. tänan, president. mul on väga hea meel Iiri äh, saadikuna et minu kolleegid Ponchesterosta äh, ja teised äh, on esile tõstanud mitmeid küsimusi seoses Sri Lankaga ja ähm, ma pean seda õigeks, et Iirimaaga konsulteeritakse selles küsimuses, sest ähm, Põhja-Iirimaal on diskrimineeritud ja inimesed surma saanud aastaid. kuid ainukene äh, lahendus on diplomaatia ja arutelude meetod ja sel põhjusel ma loodan, et kui Lissaboni leping rakendub, siis antakse ka presidendile ja äh, välisasjade kõrgele esindajale uued volitused, on võimalik sel teel saavutada head tahet ja vastastikku arusaamist, et äh, saavutada diplomaatilistel teel äh, inimväärne elu. suur tänu, härra Kelly, järgmisena proua Korhola. arvas puhemees, oleme seuranud ja kommentoinud. president, me oleme jälginud olukorda riigis ja kommenteerinud seda ja vahepeal kaotasime lootuse, et asi laheneb. kahekümne viie aastane konflikt lõpuks jõudis äh, Tamili tigrite üle võiduga lõpusirgele, kuid siiski on väga palju kannatanuid ja tsiviilasjakoid äh,, olukord riigis on raske me oleme avaldanud muret äh, ümberasustamislaagrites viibivate inimeste olukorri ja loodetavasti äh, Sri Lanka valitsus võimaldab juurdepääsu rahvusvaheliste organisatsioonidele, nendele laagritele, aga äh, rahvusvahelised ringkonnad peavad kaasa aitama püsiva rahu ülesehitamise sellel kaunil saarel ja samuti me vajame täiendavat abi ka jalaväemiinidest territooriumi puhastamiseks. tänan proua Korhola, viimasena Roema Rueda. tänan, kõigepealt ma sooviksin äh, avaldada nõusolekut sellega, mida ütles kolleeg Haudala. Nagu ÜRO roll peab olema suurem selles protsessis, mitte ainult Punane Rist, vaid ka ÜRO. samuti sooviksin äh, tulla tagasi selle juurde, mida ütles äh, härra Van Orden. ma leian, et ei ole sobiv et me kasutame sellist instrumenti, nagu seda on ähm, ähm, ähm, eelisõigused kaubandusvaldkonnas riigiga, mis rikub inimõiguseid. me teame, et praegu viiakse läbi äh, äh, äh, uurimust selle kohta, kas kas Sri Lanka valitsus on rikkunud inimõigusi, kui neid kontrolle ei viida adekvaatselt läbi, siis on tagajärjed teada. ma arvan, et ma arvan, et praegusel hetkel see nende lepingute edasine jätkamine on põhjendamatu. suur tänu teile, härra Rumeva ja järgmisena saab sõna härra Orb. domnule președinte, domnilor și domnilor Komisjon Europeana kont-. suur tänu, daamid ja härrad, Euroopa Komisjon kindlasti edaspidi jälgib olukorda Sri Lankal. me jätkame eh, kindlasti Sri Lanka valitsusega dialoogi ja mõlemad osapooled peaks tegema jõupingutusi selleks, et eh, tasapisi eh, probleemid selja taha jätta. oleme humanitaarolukorra pärast väga mures. E, seda eriti laagrites, kus elavad sajad tuhanded inimesed. Nende e, inimeste sulgemine e, laagritesse on ähm, rahvusvahelise õiguse jõhker rikkumine. me peame tegema kõik selleks, et kõik need inimesed saaks kiireloomuliselt abi, et need vabanda-, vabastataks ja samuti, et neil võima-, äh, võimaldataks nendesse laagritesse äh, pääseta humanitaarabil, sest need inimesed, et need inimesed saaks äh, toetust ja abi humanitaarorganisatsioonidelt. komisjon äh, on mures ka inimõiguste olukorra pärast Sri Lankal. oleme saanud erinevatelt äh, allikatelt informatsiooni kohtuväliste hukkamiste, röövimiste ning ähvarduste, äh, ajakirjandusähvarduste kohta. ning äh, leiame, et igasugune lepitus saarel on äh, võimalus, võimatu, kui tamilite probleeme arvesse ei võta ning karistamatus valitseb endiselt ülejäänud saarel. leiame, et lepitus peab tähendama seda, et mõlemad osapooled võtavad vastutuse oma tegevuse eest enda peale. Euroopa Komisjon on eh, sügavamalt eh, on, on väga põhjalikult jälginud inimeste olukorda Sri Lankal, meie järelpärimiste eesmärgiks oli eh, teada saada, kas riik täidab oma poolt võetud rahvusvahelisi kohustusi, mille ta võttis enda peale, kui eh, ta sai eh, endale eelisseisundi, õigemini kaubandusliku eelisseisundi lepingu. me peame respekteerima rahvusvahelisi norme, mis puudutavad inimõigusi. pärast neid äh, eh, kontrolle oleme eh, konstateerinud eh, suurte puudujääkide olemasolu, eriti selles, mis puudutab inimõiguste, rahvusvääru inimõiguste hartat. mis puudutab rahvusvahelist kodanike ja poliitiliste õiguste jälgimist, piinamist, harta, piinamise keelamistamise õigust ja muud sellist, siis ka selles osas on puudujääke. see näitab, et vähemalt praegusel hetkel ei täida Sri Lanka oma kohustusi. ning see tähendab seda, et antud olukord võib tähendada seda, et lisakaubanduseelised võetakse, võidakse Sri Lankalt ära võtta, sest selle leppe kõik osapooled peavad olema ratifitseerinud need rahvusvahelised konventsioonid. tänan tähelepanu eest suur tänu, härra volinik Orban, sellega on arutelu lõppenud ja liigume edasi hääletuse juurde. lubage mul aga kõigepealt korrata ühte märkust, mida ma tegin juba vaba mikrofoni ja hääletuste selgitustega seoses